tervepäevane koosolek lõunapausiga ja homme hommikul ja pärastlõunal. kõigepealt päevakord kiidame heaks, pean ütlema, et äh, härra De Jongi raporti hääletus läheb pärast Wikströmi raportit hääletusele. nii et siin on hääletuste nimekiri muutunud ja lisaks äh, päevakorras pärastlõunal homme, kolmekümne esimese aprilli, äh, kolmekümnenda aprilli otsus võimalike mõjude kohta äh, Euroopa Liidus, kui liikmesriik otsustab kasutada surmanuhtlust või sisse viia uuesti surmanuhtluse vastuvõtjaid ei ole, siis nende muudatustega on päevakord heaks kiidetud nüüd tõlkerežiimi kohta tänasel koosolekul. Taani, Horvaatia ja Läti tõlget kahjuks ei ole. nüüd koordinaatorite soovitused. raportööride nimetamine vastavalt kahekümne seitsmenda aprilli koordinaatorite otsustele järgmised raportid ja antakse siis kellelegi teisele. uus sotsialistide ja demokraatide raportöörid on järgmised, proua Fajon on äh, liidu viisakoodeksi raport ja proua Sippel äh, võitlus äh, pettuse vastu Euroopa Liidu finantshuvides kriminaalseaduse asulusel ning kolmekümne esimesel märtsi otsuse kohaselt proua Ferrara on nimetatud algatusraporti raportööriks võitlus korruptsiooni vastu ning Krimmi resolutsiooni jätkutöö. seejärel äh, ühe, äh, ühis, digitaalturu raportöör on muudetud järgmised koosolekud on kokkulepped kahekümne kuuendal mail pool kümme kuni äh, kaksteist kolmkümmend ning pärastlõunal kolmest poole viieni ning kahekümne viiendal juunil tervepäevane koosolek hommiku ja õhtupoolse seansiga. kas äh, komisjon saab toetada neid koordinaatorite soovitusi, jah, väga hea, sellisel juhul tahaksime meelde tuletada, et täna hääletus hakkab üksteist viisteist ja meil on keerulisi hääletusi, nii et ma tahaksin paluda, et te oma elektroonilised hääletuskaardid kaasa võtaksite, sellepärast et üks hääletus saab olema peaasjalikult ainult elektrooniline, nii et meil saaksime kiiremini ja sel-, selgemini edasi liikuda. ja samuti tahaksin meelde tuletada, et meil on ühiskoosolek Econiga kell kaksteist PH kolm C viisteist ja ka seal toimub hääletus Econiga. seejärel siis viienda, kuuenda novembri kaks tuhat neliteist protokolli heakskiitmine, kahekümnenda novembri oma kaks tuhat neliteist, kolm, neli detsember kaks tuhat neliteist ning kahekümne seitsmenda jaanuari kaks tuhat viisteist protokolli heakskiitmine. kui vastuväite ei ole, siis on sellega protokollid heaks kiidetud esimeseks päevakorrapunktiks on täna minu enda tutvustus triloogi tulemuste kohta ja see puudutab siis äh, Sepoli äh, tegevust ja ma tahan teile anda siis äh, pildi sellest, milline on praegune olukord. eile toimus teine triloog ning meil on toimunud ka kahte, kaks tehnilist koosolekut parlamendi jaoks olulistes küsimustes, kus me on kõige rohkem muudatusi ka teinud, neis punktides usun, suudaksime ehk jõuda päris hea kompromissini. artikkel üks. siin nõukogu kiitis heaks selle, et Euroopa Liit loob selle ameti, Sepoli ja kõik, mis Ehm, oli ette nähtud nõukogu poolt varasemalt, läheb nüüd edasi artiklisse kolm ja seejärel me kiitsime heaks artikli kaks. ja ka need küsimused, mis olid olulised meie kolleegide jaoks tähtsad. ALDE muudatusi oli siin, aga mm, nii palju, kui ma aru sain, oli kõik hästi. artiklis kolm oli olulisem see, et suudame jõuda kompromissini, nimelt nõukogu nõustus sellega, et Sepol peaks olema võimeline ka ellu rakendama. see on oluline ameti toimimiseks ning siin viidatakse väga selgelt ka vastastikusele mõistmisele ja, ja põhiõigustega arvestamisele korrakaitse puhul ning samuti see oli meie jaoks võtmetähtsusega ja ka põhjenduspunktis mainitakse seda, aga samuti artiklis kolm lõikes üks. ning korrakaitse äh, koolitusprogrammidele samuti viidatakse ja meie tahtsime küll otsest äh, teavitust siin mainida. esimene triloogil jäi lahtiseks äh, vahendite küsimus. nõukogu peab oma arvamuse meile teatavaks tegema, me tegime ettepanekuid, äh, tahtsime siis jõuda hea tekstini, endiselt ka teadusliku äh, komitee üle käib ning juhtimise üle käib veel arutelu ning samuti äh, täitevdirektori valimis- äh, või nimetamisprotseduur on veel lahtine. siin peab tõenäoliselt ka nõukogu üles näitama suuremat äh, paindlikkust ülejäänud küsimustes. usun, jõudsime päris heade tulemusteni. millised ka tulemused ei oleks tahaksin ütelda, et äh, Europoli küsimused on endiselt arutelul ja ma tahaksin, et nõukogu siin tuleks välja algatusega, äh, vabandust, avaldusega, mille põhjal siis siin on erijuhtumiga tegemist ja teiste ametite poolt see peaks nii olema ja see puudutab Europoli, sest me ja me ei tahaks mingil juhul kuidagi neid äh, läbirääkimisi takistada Äh, proua Benjova esimesel triloogil oli minu kõrval, toetas mind väga, tahaksin teda südamest tänada selle eest, sest et äh, sellest oli palju abi ja ma saan aru, et ta soovib ka sõna. suur tänu, esinaine. ma tahaksin kõigepealt tänada südamest Äh, ka meie fraktsiooni nimel, sotsiaaldemokraadide nimel äh, suurepärase koostöö eest. ma olen alati väga rahul siis, kui ma näen naist, kes teemade eest seisab ja võitleb, mis ei ole võib-olla nii väga naiselikud või naistele omased. Äh, triloog kulges igal juhul väga hästi ja väga tore, et meie nõudmisi ka kaitsesite Äh, nimelt põhiõiguste valdkond on siin äh, tõesti väga oluline ja tahaksin veel kord tänada väga hea ja professionaalse koostöö eest teid. ma loodan, et hääletusel läheb kõik hästi, nii et veel kord suur-suur tänu. Uh, jah, eks paistab, mis järgmisel äh, triloogil saab ja vaatame, kas suudame edu saavutada ja hea tulemuseni lõpuks jõuda. nii palju siis Sepoli kohta ja nüüd läheme järgmise punkti juurde, viies punkt. Euroopa julgeolekukava. Ähm, kahekümne kaheksandal aprillil Euroopa Komisjon kiitiks heaks äh, julgeoleku ähm, päeva äh,, tegevuskava kus on ära toodud prioriteedid ja muud äh, konkreetsed sammud, mis tuleb astuda Euroopa Liidu tasandil aastatel kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kakskümmend. Äh, seda tegevuskava on tutvustanud juba volinikud Timmermans ja Avramopoulos, äh, heakskiitmise päeval tehti seda ja meil oli võimalik arutada seda ka juba nüüd on meil uus võimalus pikemalt sellele küsimusele peatuda tahaksin siin tervitada härra Surekat, kes on äh, peadirektoraadi Home äh, julgeolekudirektoraadi direktoriga ning tema siis räägib meile pigemalt julgeoleku tegevuskavast. jah, suur aitäh, lugupeetud äh, esimees. ja tere hommikust komisjoni liikmetele tunnen suurt headmeelt selle üle, et meil on teistkordselt võimalus loodetavalt natukene põhjalikumalt seekord tutvustada teile Euroopa Liidu julgeoleku tegevuskava. ma tean, et meie tänaseks eesmärgiks on vahetada arvamusi. minu esitlus on dünaamiline, meil on ka kaksteist slaidi, loodetavasti muudavad need meie arutelu huvitavamaks, see vast pakub teile piisavalt ka taustainfot ja sisulist infot. ja ehk on see ka aluseks siis aruteludele nagu te teate, alustasime kaks tuhat neliteist juba julgeoleku tegevuskava ettevalmistamisega, kui nõukogu pöördus komisjoni poole ja nõudis uut sisemist julgeolekustrateegiat, Euroopa Parlament samuti soovis seda ning sellest tulenevalt siis viidi läbi päris äh, põhjalikud konsultatsioonid erinevate institutsioonidega, tehti sellega algust eelmise aasta juulis, viidi läbi ka avalikud konsultatsioonid, paljud kodanikud, äh, üksikisikud, äh, kodanikuühiskonna esindajad, kuid samuti liikmesriigid osalesid avalike konsultatsioonide tulemus, mis kestsid neli kuud, on olnud väga kasulik meile selleks, et välja selgitada, millised on meie peamised prioriteedid. ja mida pidasid oluliseks ka kodanikud julgeoleku valdkonnas. samas me plaanisime algatada ka Eurobaromeetriga aga nüüd me oleme heakskiitmiseni juba jõudnud, eelmisel nädalal tegelikult te võib-olla nägite ka, et kaks prioriteeti on välja toodud, terrorism, organiseeritud eh, kuritegevus ja küberkuritegevus, kodanikud ise tõid need välja kui kõige olulisemad küsimused. septembris toimus ka kõrgetasemeline konverents mille korraldas äh, komisjon ja kus osalesid äh, samuti, äh, kus osales samuti selle komisjoni esimees, eesistuja, akadeemiline maailm, kodanikuühiskond, erasektor. ja seal me arutasime siis seda, mida tahaksime tulevikus näha. jaanuaris leidsid aset esimestel nädalatel traagilised sündmused, seega oli veel vaja midagi muuta oma tegevuses, äh, pidime kiireloomuliselt tegutsema. nagu te teate, president Juncker ütles väga selgesõnaliselt välja, et äh, võib-olla ei ole õige aeg äh, tegevuskavaga välja tulla kiireloomuliselt, meil aga oleks vaja sellist dokumenti, millest oleks kasu nelja-viie aasta jooksul ja mis siis suunaks meid järgneva nelja-viie aasta jooksul. seega siis jätkasime oma tööga ja kahekümne kaheksandal aprillil tegevuskava kiideti heaks. milles tegevuskava seisneb? peaasjalikult selles, et liikmesriigid seisavad silmitsi oluliste julgeolekuohtudega, mis on piiriülesed ja see on ka põhjuseks, miks Euroopa Liit võib sekkuda küsimustesse, kus on jagatud äh, vastutus. muidugi peamine vastutus on liikmesriikidel, aga kuna ohud on piiriülesed, siis Euroopa Liidul on kohustus samuti oma rolli siin täita ja liikmesriikide tegevust väärtustada seega ohtudega toimetulek on ühine vastutus, meil on vaja ühist lähenemist ja sellest tulenevalt ka volinikud Timmermans ja Avramopoulos ütlesid, meie jaoks on tegemist jagatud tegevuskavaga vastutuse küsimustes, pühendumuses, kuid samuti ellurakendamisküsimustes. tegevuskava ettevalmistamisel arutasime me põhimõtteid, millest me võiksime lähtuda Euroopa Liidu tegevuses ja selles valdkonnas. ja me tuvastasime viis põhimõtet. esimene neist, täielik põhiõigustega arvestamine julgeoleku Äh, küsimused ja põhiõigused ei ole vastuolulised, äh, tegemist on äh, kahe paralleelse, üksteist täiendava poliitilise eesmärgiga. eelmisel aastal saime ka äratus, olulise äratussignaali institutsioonides. nimelt see tuli välja Euroopa Liidu kohtu otsus kaheksandal aprillil kus öeldi väga selgelt välja, et tuleb põhiõiguste hinnang kaasata juba poliitika väljatöötamise algfaasides ja sellega tuleb arvestada. seda selleks, et tagada õiguslik järjepidevus ja sidusus õigusloomeliste algatuste puhul. seega põhiõigused on täisväärtuslikuks osaks poliitikate koostamisel. Te näete, et meie jaoks jällegi on siin tegemist jagatud vastutusega liidu ning liikmesriikide vahel. ja me leiame, et andmekaitse inspektor ning põhiõiguste amet peavad olema kaasatud kogu protsessi juba varakult ja peavad abistama äh, teisi ameteid ja institutsioone selleks, et meie väärtusi kaitsta ja edendada. teiseks peamiseks prioriteediks läbipaistvus, aruandlus, demokraatlik äh, kontroll, siin ma ei peagi sellest rääkima Euroopa Parlamendile, kuivõrd oluline see on. Lissaboni lepingu põhjal olete te kaasõigusloojaks, aga komisjon lubab tulla parlamendi ja nõukogu ette ning kaks korda aastas teid korda vii-, kurssi viia tegevuskava elluviimisega. ja me tahame, et teil oleks võimalik samuti hinnata elluviimist. me arendame välja ka näitajad äh, põhiinstrumentide jaoks ning äh, need puudutavad samuti läbipaistvust ja osalust septembris leimis aset kõrgetasemel konverents ja äh, me loome ka iga-aastase, kord aastas kokku tuleva konsultatiivfoorumi, kus osalevad parlament, komisjon, erasektor, äh, kodanikuühiskond ja nii edasi. kolmandaks teemaks on äh, väga keskne teema, eesmärgiks on tagada parem äh, olemasolevate Euroopa Liidu instrumentide ellurakendamine. see on üheks peamiseks eesmärgiks meil järgmise viie aasta jooksul. väga palju on õigusakte vastu võetud esimese viieteist aasta jooksul selle samba all alates aastast tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa ning komisjonil on nüüd eelmise aasta lõpust peale olnud võimalik samuti kontrollida liikmesriikide poolset ellurakendamist. meie sooviks on parem ellurakendamine ja täielik ellurakendamine olemasolevate instrumentide puhul, enne kui hakkame uute instrumentide peale üle minema. neljandaks, vajadus ühendada kõikide ametite tegevused äh, selles valdkonnas, see ei puuduta mitte ainult justiits- ja siseasju, vaid ka teisi ameteid. nagu näiteks Enisa või EMSA. Euroopa meresõiduohutuse amet. ning meie eesmärgiks on jõuda täieliku õiguskaitseni eh, julgeoleku küsimustes ja kaasata ka teised poliitikad, mis mõjutavad tegelikult eh, julgeoleku küsimusi, nagu näiteks transport, raha, finants, tollid, haridus, sotsiaalne kaasatus, energia, rahvatervis. homme eh, kiidab komisjon heaks ühtse digitaal- Eh, siseturustrateegia ja eelmise aasta julgeoleku eh, tegevuskava on sellele tegelikult väga lähedane, see on heaks näiteks selles, kuidas need eh, poliitikad peavad olema paremini ühitatud. ja viies põhimõte, tõenäoliselt ei ole see midagi uut, me oleme sellest rääkinud pikalt. meil on vaja tihedamat seost julgeoleku sise- ja välismõõtme vahel. ei ole selliseid ohte sisejulgeolekule, mida ei mõjutaks ka välised tegurid. Te teate, et kõrge esindaja asepresident töötab välja strateegilist nägemust välisest julgeolekustrateegia jaoks ja tema tuleb sellega välja juunis, aga selles tegevuskavas oleme me juba ära määratlenud need aspektid, kus, kuhu, kus tuleb tähelepanelik olla, nagu näiteks õiguskaitse, inimkaubandus, organiseeritud kuritegevus, sisserändajatega kauplemine, piiriülene kuritegevus. ja sellele kõigele tuleb tähelepanu pöörata julgeolekudialoogides kolmandate riikidega samuti Äh, tuleb kasutada paremat julgeolekuekspertiisi meie ähm, delegatsioonides ning äh, ka siseasjade küsimustes. Need, need olid siis äh, põhimõtted eesmärgiks on paremat koostööd teha, tugevdada olemasolevat julgeolekuraamistikku ja siin siis on meil jällegi kolm sammast, aga väljaspool kolmandat sammast. parem teabevahetus, parandatud operatiivkoostöö ning erinevate tegevuste toetamine nagu koolitus, teadustöö ja nii edasi. esimene sammas, teabevahetus. see on oluline kriitilise tähtsusega teema. ma tean, et see on meie aruteludes keskel kohal, aga on ka tähtis, et olemasolev info tegelikult öö, äh, leiaks äh, siis vahetamist liikmesriikide ja vastavate ametite vahel ehk siis meie eesmärgiks on tagada, et liikmesriigid jagavad teavet olemasoleva julgeolekuraamistiku siseselt. siin mainime näiteks Prümmi, mida tuleb täiel määral ellu rakendada sest et äh, meil on olemas dokumente, mis on äärmiselt kasulikud selleks, et äh, välja selgitada, kes on äh, välisriikidest tulevad terroristid. samuti piiride haldamise vallas tehtav koostöö ja te näete siin tehtud ettepanekuid juba järgmisel nädalal, me tuleme välja oma tegevuskavaga. lisaks sellele on muidki valdkondi, näiteks kaupade liikumine ka see puudutab Euroopa Liidu julgeolekut. seejärel äh, tulemusteni jõudmine veel lahti olevate küsimuste puhul. ma tean, et äh, mm, andmekaitse küsimustes, äh, reserveeringuinfo küsimustes, Sepoli, Europoli küsimustes, me peame kiirendama oma tegevust see on see sõnum, mille me tahame saata kõikidele institutsioonidele ning komisjon nagu ikka on valmis toetama kaasõigusloojaid kokkuleppe leidmisel. teine sammas, operatiivkoostöö. sellel ametil on äh, tähtis roll, tuleb tagada, et olemasolevad mehhanismid leiaksid kasutamist, on vaja tagada ka piisav rahastamine, sisejulgeoleku fondi rahastamine ja nagu ma ütlesin, me tahame edasi töötada äh, poliitika tsükli põhjal. ja nüüd kolmas sammas. siin tahame väga palju tööd teha koolituse küsimustes ka leida piisavalt rahalisi vahendeid, te teate, kaks tuhat kakskümmend horisont. selle peame kaasama siia, samuti teadus- ja arendustegevus ja innovatsioon on väga kõrgel kohal meie tegevuskavas. liigume kiirelt edasi, sellepärast et äh, proua esimees palub äh, mul äh, kiiresti teha meil on kolm prioriteeti, organiseeritud kuritegevus, küberkuritegevus ning terrorismi äärmuslikumaks muutumine. terrorismi küsimustes me tahame luua uusi vahendeid ja konsolideerida olemasolevaid, väga palju arutelusid on olnud Europoli ümber. meie usume, et siin on tegelikult põhitähtis juba olemasoleva konsolideerimine ja tuleb tagada, et nemad saaksid endast anda maksimumi ja võimalikult hästi abistada liikmesriike, nii et nad saaksid olemasoleva raamistiku äh, põhjal infot jagada. uus äh, üksus asub tegutsema juba sellel aastal ning äh, internetiüksus, siis see käivitub sel aastal ning samuti IT-valdkonnas on algatusi tehtud sel aastal. seejärel terrorismi rahastamine, meil on ka tegevuskavas selle kohta oma punkt, ebaseaduslik kultuurikaupadega kaubitsemine, sularahavoogude kontroll, seejärel kriminaalõigussüsteemi poolne vastus. esimest korda kaasame ka äh, kohtumõistmise siia. Akris käib siia alla, aga samuti töötame ka selle kallal, mis toimub vanglates ja radikaliseerumisega. siinkohal tahaksin veel ütelda, et oleme teinud tihedat koostööd haridus, tööhõive kolleegidega, sellepärast et meie leiame, et need valdkonnad on seotud radikaliseerumisega. teiseks prioriteediks organiseeritud kuritegevus. Euroopa Liidu poliitikatsükli tugevdamine, ühistegevus äh, kaubitsemise küsimustes on väga kõrgel kohal just rände küsimustes teiseks, äh, meie jaoks on oluline see, et äh, me suudaksime jälgida, kust tuleb raha organiseeritud kuritegevusse. peab täiel määral ellu rakendama rahapesupaketti. ja tuleb äh, samuti ära kasutada paremini finantsküsimustega tegeva teabeagentuuri teavet ning samuti tuleb läbi viia uuring selle kohta, kui tõhus võiks olla mitteseismistepõhine konflik- äh,, konfiskeerimine. ja lõpetuseks kolmas punkt, küberkuritegevus, nagu ma ütlesin, see on väga kõrgel kohal meie kodanike jaoks just siin tuleb äh, tugevdada olemasolevat seadusandlust, esmalt heaks kiita äh, võrguteabe äh, julgeoleku direktiiv. eesmärgiks on see, et kasutajad tunneksid ennast turvaliselt, kui nad internetti kasutavad, seda ka maksete sooritamisel homme heaks kiidetav äh, digitaalse siseturu äh, strateegia samuti puudutab seda teemat. palun järgmine slaid. ja lõpetuseks, äh, kuidas edasi, nagu ma ütlesin, siis asepresident Timmermans ning volinik Avramopoulos tegelevad selle küsimusega, me loodame, et parlament, nõukogu samuti panustavad omalt poolt meie peame parlamenti oma peamiseks partneriks tegevuskava ellurakendamisel mitte ainult äh, õigusloomelistes küsimustes ja me kindlasti plaanime tagasi tulla siis siia teie ette ja rääkida iga kuue tagant äh, sellest, mis on ette ellu rakendatud ja anname teile siis hea ülevaate. loodetavasti minu ettekanne vastas sellele, mida ootasite ja lugupeetud esimees, olen valmis vastama ka küsimustele, palun. Thank you very much, Mr Soreka. suur tänu. Äh, alustame nüüd debatiga ja esimeses ringis annaksin koordinaatoritele või nende asendajatele sõna. nii et härra Foss, kes proua Hoolmeierit asendab, saab kõigepealt sõna. Ähm, suur tänu selle võimaluse eest. tänan teid ka südamest selle ettekande eest ning selle eest, et kandsite ette Euroopa Liidu julgeolekukontseptsiooni. ma arvan, et on, see on hea ja see on äh, super, et äh, niimoodi see ettepanek on tehtud. Äh, mind huvitab aga, et kui palju on meil lõppkokkuvõttes paindlikkust, mitte niimoodi, et me ütleme, et järgmise viie aasta jooksul on meil käegus selline kontseptsioon, sest kui me vaatame, kui kiiresti maailm muutub, siis on tunne, et me peame pidevalt äh, ajaga kaasas käima ja küsima enda käest pidevalt, kus kohas on võimalik teha mingisuguseid parendusi. see tähendab nii rahastamise osa kui ka tegelikult personali kasutamist, mitte ainult seda, mida komisjon või parlamendi või muud töötajaid puudutab, vaid me räägime ikkagi ka julgeolekujõudusid kui selliseid. ja äh, mind huvitab ka küsimus, kui kaua võtab aega, enne kui me jõuame selle kontseptsiooni reaalse ellurakendamiseni? me võime siin tüdimuseni rääkida, kas kõikidest aspektidest on kinni peetud, aga äh, väga oluline terrorismivastane võitlus, äh, radikaliseerumise vastane võitlus, äh, küberkuritegevus ja organiseeritud kuritegevus. Need asjad on teemad, millega me peame jõudma rakendusfaasi ki nii kiiresti kui võimalik. ja seetõttu selline üldine julgeoleku kontseptsioon on jah hea, aga siin on mõned elemendid puudu ma tean, et meil ei ole selles osas ka pädevusi, aga äh, minu arust see holistilise lähenemise juurde kuulub, kui me räägime siin armeest ja ka sõjalisest koostööst üldisemalt. Äh, komisjoni presidendi ettepanek oli juba selles osas tehtud kunagi, äh, edasi mm, salateenistused salateenistuste kohta me peaksime rohkem edasi mõtlema, mis nendest võiks saada ja edasi siin õigus kaitse ja Eurojusti koostöö, mis peaks seiret ja jälgimist puudutama. nii et siin on palju väikeseid aspekte, millega saaks rikastada seda üldkontseptsiooni, aga samal ajal on mul selline tunne, et me peame rakendusfaasi minema edasi nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et maailm ei oota meie järel. kui ma täna kuulen, et Prantsusmaal on juba omaenda Patriot Act äh, vastu võetud ja rakendamisel, siis äh, tundub, et äh, ka liikmesriigid ei pea enam ootama Euroopa tasandilt äh, meie järgi, kuni me midagi rakendama hakkame, nii et äh, oluline oleks see kõik viia Euroopa ülesele tasandile ning äh, alati olla kohal ja jääda käsi pulsil vaatama, mis toimub, et me saame öelda, et kui muudatused maailmas on väga kiired, siis me peame nendega ka paindlikult ja kiirelt reageerima nii et alguspunkt on väga hea, me peame seda edasi üles ehitama, aga me peame minema edasi ka rakendusfaasi, nagu öeldud ja loodetavasti me saame seda kiiresti ka teha. Äh, oluline on minu jaoks küsimus, kas äh, komisjon on struktuurselt üles ehitatud nii, et kõige sellega toime tulla? Äh, meie parlamendis peaksime endalt küsima, et kas ka meie oleme struktuurselt õigesti üles seatud, nii et nende teemadega kõrvalt kuidagi tegutseda või peaksime sellest oma peamise teema moodustama ja kas nõukogu on samamoodi valmis, suur tänu! suur tänu, järgnevalt saab sõna proua Sippel suur tänu, proua esinaine. härra Sorka, te alustasite oma raportit rääkides kõigepealt jaanuari traagilistest sündmustest, mis kiireloomulist tegevust nõuavad. mina isiklikult arvan, et oleks hea, kui äh, vastutavad isikud poliitika niimoodi seaksid, et uusi väljakutseid vastu võtta, aga kiired lahendused ja süstid ei ole tavaliselt äh, parim võimalus. Äh, kui ma nüüd mõtlen siin äh, reisiandmete kogumist, siis konservatiivsed valitsused panid sellele kiiresti ploki peale. samas aga põhiõiguste arvelt tehti seda kõiki ja minu arust on täiesti hämmastav, et hoolimata Euroopa Kohtu otsusest paljud liikmesriigid jätsid oma seadusandluse paika, kuigi kohtuotsus äh, ütleb kriteeriumid väga selgelt välja ja need rakenduvad ka Euroopa ülesele äh, direktiivile. kiire tegevus, mis äh, puudu praegu on ja mis ka peale rünnakuid oli vajalik, aga mis viimastel nädalatel on väga erinevaid arvamusi kogunud. nimelt need äh, meetmed, mis täna juba paigas on, neid ei kasutata või kasutatakse pooleldi ning informatsioonivahetus julgeolekujõudude ja vastavate ametite vahel liikmesriikides ei tööta. ja see lõhe, mis praegu on, tuleb esmalt kinni panna ning komisjoni ja liikmesriikide pidevaks ülesandeks teha. Te oma Äh, kirjalikus äh, raportis andsite ka hindamise aluseks äh, mitmed kriteeriumid, kuidas need täpselt välja näevad, tahaksin teada. ning eriti huvitab mind ka, millisel moel komisjon tahab kõige selleni jõuda, surve moel, diplomaatiliselt või kuidas iganes, nii et liikmesriigid võtaksid need meetmed ja rakendaksid neid paremini ja kasutaksid neid paremini sellepärast, et ilma liikmesriikide rakenduseta äh, kõik see üldse midagi ei maksa. Te viitasite ka sellele, et põhiõigustest tuleb kinni pidada, see on õige. Äh, võib-olla peaksime me juba algusest peale äh, siin andmete salvestamise ja hoidmise küsimust teisiti lahendama, aga muret tekitab see, mis andmekaitsepaketti puudutab. komisjon ei ole otseselt sellega küll seotud, aga ma arvan, et hirmutav on see sellegipoolest, et see soov, et ettevõtted tahavad äh, raha teenida, on prioriteetsem kui see, et põhiõigusi kaitstaks või inimeste isikuandmeid. nii et äh, meie poliitika fookus ja keskpaik peaks olema äh, põhiõiguste rakendamine, aga kõigil ei ole see veel kohale jõudnud. edasi ennetustegevuse vallas teiste peadirektoraatidega koostööd teha, see on väga hea, aga ma tahaksin viidata ka sellele, et me ei räägi mitte ainult inimeste jaoks tuleviku helgemaks loomiseks läbi tööhõive või koolitusvõimaluste, aga siin on tähtis ka, see ei ole küll teie tegevusvaldkond konkreetselt, aga see tähendaks ka õiglast palka, sellepärast et tööhõive ilma palgata midagi ei loe. veel üks kriitiline aspekt, mida ma tahaksin mainida ja täiskogul ma just juba ka mainisin minu arust on dramaatiline see, et me julgeolekustrateegia kontekstis räägime jälle eh, pagulaste ja migratsiooniteemadest, see, kas me tahame või mitte, jätab sellise mulje, et eh, sisseränne kui selline on meie ohuks, inimesed, kes meie juurde tulevad, on ohuks ja see on minu arust dramaatiline. ka inimkaubitsejate, smuugeldajate küsimus, eh, kriminaalsed kriminaalsete rühmitustega selles osas tuleb äh, küll tegutseda, aga äh, see ei ole pagulaste põgenemispõhjus, et inimkaubitsejaid on ja see, et me rajame müürid ja aiad äh, ja ei lase õiguslikult kellelgi siia legaalselt tulla, ei aita mitte miskit. praegu ei ole ohutut legaalset võimalust Süüria, Iraagi, Eritrea ja teistele põgenikele jõuda Euroopasse ning siia juurde muidugi tuleb ka see, et inimestel ei ole mitte midagi muud jää üle, kui äh, tulla siia äh, illegaalsete kaubitsejate läbi ning siis esitada asüülitaotlus edasi, milita-, äh, sõjalised vahendid, parteideüleselt oleme me otsustanud, et igasugused sõjalised sekkumised on süüdi selles, et riigid ebastabiliseeruvad meie piiridel ja nüüd rääkida uuesti armee kasutamisest on minu arust selles kontekstis väga ohtlik. suur tänu, proua Sippel, ütleb esinaine. head kolleegid, ma pean olema väga karm ja konkreetne, sellepärast et väga palju kolleege soovivad sõna veel, nii et palun äh, pidage oma sõnavõttu silmas, et te saate rääkida kaks kuni kolm minutit, sellepärast et kui te räägite pikemalt, siis meil ei ole aega kuulata ära vastuseid. ja nüüd loen nimekirjast nimed, kes äh, sõna saavad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 paneme kõnelejate nimekirja sellega kinni ja anname sõna proua Intveldile. Yes, thank you, Chair. suur tänu, esinaine. püüan teha konkreetselt. tahan öelda, et komisjoni ettepanekutel on positiivseid elemente, näiteks rõhk sellele, et parendatakse info jagamist, mis on prioriteet, sellepärast et me kõik teame, et pärast iga terroristliku organisatsiooni rünnakut äh, me ikka jälle leiame seda, et need tegijad olid kõigile teada, nii et küsimus ei olnud mitte info olemasolus, vaid selle töötlemises ja jagamises. aga see dokument valmistab mulle väga suurt muret. esiteks, ma arvan, et on murettekitav ebatasakaal siin kui me räägime Äh, turvalisusest ja julgeolekust, siis äh, Euroopa Komisjon on rohkem repressiivseid meetmeid pakkunud välja, aga kui me vaatame seiret ja põhiõigusi, siis komisjon ütleb, et oi, see on liikmesriikide pädevus, meid see ei puuduta. mina tahaksin teada, milline on äh, see riikliku julgeoleku definitsioon, mida komisjon rakendab me ei ole saanud selget vastust, kas teil on pädevus või mitte, te ei saa öelda, et me võtame repressiivseid meetmeid, sellised pädevused meil on, aga teisest küljest meil põhiõiguste vallas ei ole võimalik siin õiguslikult siduvaid meetmeid välja pakkuda. nii et komisjon ja tema asepresident on mulle eriti suure pettumuse valmistanud, peab ütlema et te räägite põhiõigustest, ma ei näe mingeid ettepanekuid, samas te räägite ka läbipaistvusest, mina tahaksin teada, mida komisjon plaanib teha selle äh, määruse ülevaatamisega, mis on kinni jäänud praegu, hommikusse jooksnud. Äh, mida seiramise ja aruandluse kohta komisjon arvab? komisjon ei arva mitte midagi, praegu olete lihtsalt äh, vait jäänud, te räägite praegu oluliste instrumentide konsolideerimisest ja äh, rakendamisest, no halloo, aga kus on siis äh, kõik need meetmed, mida me juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal palusime teie käest siin kojas? ma kujutan ette, et äh, teie hinnang on väga põhjalik, et neli aastat läks sellega kohe aega, aga ma loodan, et selle tulemused ka meile varsti esitlete. Te räägite sektorite ülesest ja koostöölahendusest, no mulle kõlab see nagu äh, politsei ja julgeolekuteenistuste töö eh, piiride udustamine, aga seda väga tehnilises eh, kõnepruugis. et eh, igasugune ülevaade ja seire muutub täiesti võimalik, võimatuks, aga see on väga oluline, sellepärast et kui ma vaatan, mida salateenistused tänasel päeval teeme, siis nad on täiesti <laughs> kontrolli alt väljas. Nad käituvad nagu kauboid. viimased hiljutised uudised selle kohta, mis Saksamaal juhtus, no mul on samal ajal hea meel ja murettekitav näha, et Austria on läinud kohtusse, et äh, välja selgitada, kas äh, Saksamaa salateenistused, kes Ameerika salateenistuste alluvuses töötavad, on ka nende kohta andmeid edastanud. ja salateenistus Äh, siin märksõnad NSA, Belgacom, Malto, kõik need äh, märksõnad äh, on tähtsad, mida komisjon selles osas tegema hakkab ja ärge öelge, et teie käed jäävad lühikeseks. Teil on pädevused teha ettepanekuid julgeolekuteenistuste uuteks pädevusteks, neil on ka samas siis pädevus rohkem seirevõimalusi pakkuda ja lõpetuseks tahaksin näha rohkem selle kohta, mida komisjon erinevate kuritegevusvormide vastu saab teha. proua Stevens järgnevalt, palun. Goedemorgen, voorzitter. Ik... tere hommikust, äh, esinaine. mul on kaks küsimust. kõigepealt äh, tahaksin ma tänada kõnelejat selle esitluse eest, tegemist oli äh, väga olulise ettepanekuga. aga samal ajal valmistab see mulle veidikene muret. siin räägitakse väga kenadest äh, uutest ettepanekutest ja seda me peaksime kõik tervitama, aga me peaksime ikkagi hindama kõigepealt seda, mis minevikus on toimunud ja vaadata seda siis ka tänaste õigusalaste ettepanekute valguses. Äh, oluline on minu arust äh, järgmine küsimus kas liikmesriigid üldse neid äh, kokkulepitud meetmeid üldse äh, rakendavad, sellest juba räägiti. Europoliga äh, koos infovahetus on problemaatiline. et kui siin põhimõtteliselt on probleem, siis ei ole kogu see ettepanek üldse mõistlik. kuidas või mida tehakse selleks, et tänaste kokkulepete rakendamist kontrollida ja jälgida? edasi, kuidas uued ettepanekud äh, Äh, lisatakse tänasele õigusandlusele? kas on mõistlik siin äh, veel kord äh, täna midagi uut siia sisse viia, kui praegune koostöö ei toimi. ja mida arvavad liikmesriigid teie ettepanekutest, kas on teie taga tugev toetus liikmesriikidelt või mitte? edasi, deradikaliseerumise küsimus on mitmeid liikmesriike, näiteks Belgia, kes äh, selles valdkonnas juba tegutsevad, nad on püüdnud äh, juba ennetavaid programme radikaliseerimise vastu äh, ellu viia. kas nendes teie plaanides võetakse ka rahvuslikke ettepanekuid ja tendentse juba arvesse? me peame igal juhul vaatama need ennem üle, kui me oma ettepanekuid uues vormis teeme. suur tänu. või proua Virsa. suur aitäh. suur aitäh teie ettekande eest. siin on nii mõndagi juba öeldud ja paljuga sellest olen ma tegelikult nõus mina tahaksin ka omalt poolt rõhutada seda, et siin on inimõiguste ja julgeoleku vaheline tasakaal Ähm, paigast ära, sest et jah, õigus julgeoleku, seda küll, aga õigus on meil ka just nimelt sellele tasakaalule, nii et inimõigused ja teiselt poolt julgeolek, turvalisus, me oleme näinud, et liikmesriikides on selles osas äh, negatiivseid arenguid näha, ma olen nõus proua Sippeli ning proua Intveldiga, ehk siis liikmesriigid reageerivad emotsiooni ajel pärast äh, teatud äh, dramaatilisi sündmusi. ja ma tegelikult äh, rõõmutan, rõõmustan selle üle, et Rahvapartei kolleegid tunnevad muret selle Prantsuse Patriot Acti üle, aga tegelikult mina tunnen muret inimõiguste olukorra kohta üle terve Euroopa Liidu ning hetkel on meil puudu põhiõigust järgimisest liikmesriikidest ja vastavatest instrumentidest. miks nii, sellepärast et see kõik on endiselt liikmesriikide pädevuses, subsidiaarsuspõhimõtet tuleb siin järgida, nii et siin peaks tegelikult ikkagi tegema koostööd Euroopa Liidu tasandil, kui aga liikmesriigid omavahel koostööd ei tee, ei saa ka Euroopa Liidu tasandil midagi ära teha. Pariisi rünnakud näitasid seda väga selgelt koostöö, eriti just politsei äh, koostöö on puudulik. Te rääkisite ka hindamisest, minu arvates peaks seda küsimust aga veel eriti rõhutama, andma hinnangu olemasolevatele instrumentidele, näiteks broneeringu info küsimus tööriistad, mis meil siiamaani olemas on, nende kasutamisele, kasutamist ei ole veel hinnatud, samal ajal aga nüüd võetakse vastu juba uusi vahendeid, nii et põhiõigused ikkagi eelkõige. ka mina tunnen muret selle üle, et otseselt seotakse siin ränne ning kuritegevus inimkaubitsejad ju ei viibi Euroopa Liidu territooriumil, nad on hoopis kuskil mujal. see, mida Euroopa Liidus tehakse, aga on suunatud vaid sellistele nii-öelda vähem tähtsatele inimkaubitsejatele, kes on, kes on siis lihtsalt sellised väikesed tööriistad nendele tegelikele kaubitsejatele nii et te rääkisite siin ka teostatavusuuringut arestimise kohta. ma ei tea, kas äh, siin oli võib-olla tõlkega probleeme selles küsimuses aga veel viimane küsimus, proua esimees. nüüd te rääkisite ka innovatsioonist ning teadusuuringutest ja ma tahaksin teada, kas ka ennetusele siin keskendutakse, sest just nimelt see on see suur puudujääk Euroopa Liidu poliitikas, ei saa ju võidelda kuritegevuse vastu ning edasi liikuda julgeoleku valdkonnas, kui ennetusest ei ole saanud meile üks prioriteet. suur aitäh, proua Veržea ja proua Sargentini, palun. Thank you, chair. suur tänu alustan sellest, et äh, räägin äh, piirilase kuritegevusega võitlemisest. see sõltub äh, loomulikult teie filosoofiast ja definitsioonist, mis asi kuritegevus üldse on ja kuidas sellega võidelda siis sealt edasi. ja kui me kriminaliseerime narkootikume ja prostitutsiooni samuti, siis ei tohiks olla me üllatunud, kui migrandid, prostitutsioon ja narko, narkootikumid segunevad, sellepärast et ainult ühte tüüpi inimesi, inimesed on need, kes aitavad eh, immigrante üle tulla üle mere ja nemad on kurjategijad ja need eh, kurjategijad ei piirdu mitte ainult eh, inimeste smugeldamisega, vaid nad kasutavad kõiksuguseid ettevõtlusvõimalusi nii-öelda, mis olemas on. nii et meie oma võitluses organiseeritud äh, kuritegevusega äh, korraldame me praegu võimaluse äh, rohkem kurjatege-, kuritegevusega raha teenida. üks võimalus siis on anda migrantidele võimalus tulla Euroopasse, seda vabalt ja ohutult. ning koos proua Sippeliga olen ma üllatunud ja ebameeldivalt üllatunud, et viis aastat tagasi me juba rääkisime sellest, aga nüüd me näeme jälle, et äh, sisserändajad tulevad Euroopasse ja sellest räägitakse kui meie julgeolekualasest ohust. ma ei ole sellega nõus ja ma arvan, et me loome turu praegu kurjategijatele, mida oleks võimalik äh, vältida. ma tean, et ei ole liiga populaarne seda kõike äh, öelda, aga kui me läheneksime prostitutsioonile ja narkootikumidele teisiti, siis me saaksime kurjategevusega tegeleda hoopis teisiti. praegu me kulutame aga liiga palju auru sellega, eh, et me tegeleme nende probleemidega, mille me oleme kõigepealt ära kriminaliseerinud ja siis püüame nende tulemustega toime tulla. edasi terrorism. muidugi on kena näha, et Euroopa Komisjon eh, analüüsib seda, kuidas me saame kasutada neid meetmeid, mis on juba kokku lepitud. ma arvan, et see on väga tervislik lähenemine asjale, selle asemel, et äh, mõelda välja igasuguseid uusi meetmeid. aga proua Intveldil on õigus, ta on seda ka mitu korda varem juba öelnud, et äh, nende meetodite äh, tõhusust on vaja näidata ja ülejäänud meetmete oma samuti me ei ole selliseid tõendeid aga saanud, et need töötavad. koostöö liikmesriikide vahel on see, eh, või koostöö puutumise oht on praegu see, et eh, meil on reegleid palju, aga meil ei ole eh, sellist seiret, aga seda just jälgimist ja seiret on vaja. siis radikaliseerumise vastane tegevus, siin räägitakse väga palju radikaliseerumisest, räägitakse võrgustikest ning Äh, räägitakse äh, sellisest tippkeskusest, mis peaks hakkama selle probleemiga tegelema. tahaksin selle kohta rohkem kuulda, ma saan aru, et hange on äh, selle, korraldatud sel teemal jaanuaris, see lõppes ja me ei tea endiselt hanke tulemusi, nagu ma aru saan, siis kusagil aasta lõpus peame me juba vaatama üle, kuidasmoodi või ellu kutsuma juba selle keskuse, nii et kus te olete Äh, selle protsessiga jõudnud, tahaksin teada ja ma tahaksin ka teada, millist teed me edasi läheme. sellepärast, et olen juba üle kõne rääkinud, kohe lõpetan, esinaine. ma arvan, et võtmeküsimuseks siin ei ole mitte kuritegevuse vastane võitlus, terrorismi vastane võitlus, aga me peame tagama seda, et inimesed ei radikaliseeru. ja see osa ei ole minu arust teie tekstis veel piisavalt tugevalt esindatud, aitäh presidente. ma innanzitutto mi unisco alla. suur aitäh. mina tahaksin rääkida nende kolleegide murest ka, kes enne mind juba rääkisid ja nende mure puudutas siis äh, ebaseaduslikku sisserännet ja organiseeritud kuritegevust. ma usun, et need on väga olulised äh, küsimused äh, ja väga oluline on, et me teeksime vahet äh, ebaseaduslikul ja kriminaalsel tegevusel tuleb vältida äh, tuleb vältida lihtsalt liigset paanika tekkimist samuti. aga need äh, üldiselt äh, tegevuskava kohta, muidugi need teemad on esmatähtsad, sellepärast et liikmesriikide vahelise koostöö edendamine on siin vajalik selleks, et tagada parem julgeolek ja tagada ka see, et meil oleks see süsteemne teabevahetus liikmesriikide vahel. aga see sõltub jällegi ka sellest, kuivõrd liikmesriigid on valmis tegelikult äh, sellise koostööga tegelema valdkondades, mis äh, ju traditsiooniliselt on äh, liikmesriikide endi pädevuses. seega ma loodan, et komisjon töötab selle nimel, et minnakse siin kaugemale sõnadest ja jõutakse ka konkreetsete tegudeni mis puudutab äh, uut terrorismivastase võitluse keskust äh, äh, Europoli siseselt ning rahastamist, siis siin tahaksin teada, kas on plaanis luua Euroopa Liidu keskne luuretegevus või siis uurimisagentuur, sellepärast et tegelikult on siin oluliseks see, et kuidas komisjon äh, plaanib äh, ka Europoli äh, andmeid kaitsta, Europoli süsteemis praegu ringlevaid andmeid? see on oluline sellepärast, et liikmesriigid ju peavad teadma, kuhu nende andmed lähevad. ning samuti tahaksin küsida, kuidas plaanitakse Äh, ikkagi täiel määral tagada kõikidest põhiõigustest kinnipidamine, sellepärast et äh, te oma esitluses küll ütlesite, et äh, pööratakse suurt tähelepanu sellele küsimusele, aga mingeid konkreetseid ettepanekuid selle kohta ma ei kuulnud, nii et paluksin rohkem kommentaare, aitäh. Uh, suur aitäh, proua Ferrara. nüüd on sõna saanud kõik fraktsioonid nüüd on lisaks veel kuus sõnasoovijat ja seekord tõesti tuleb kõneajast väga rangelt kinni pidada ja annan sõna kaheks minutiks kõigile. proua Post, palun. Eh, eh, suur tänu. ma kindlasti olen nõus mitmete täna sõna võtnud kõnelejatega omalt poolt ütleksin, et ma olen väga pettunud selles, et tegelikult siin tegevuskavas ei räägita ühestki peamisest julgeolekualasest väljakutsest, millega äh, seisavad silmitsi viiskümmend miljonit inimest Euroopa Liidus, ehk siis äh, naistevastane vägivald, kui iga kolmas üle viiekümne aastane naine on olnud vägivalla ohver, siis samas aga tundub, et sellevastase võitluse jaoks ei ole siin mitte mingisugust strateegiat, nii et minu arvates on see kergelt kummaline. me peaksime kindlasti julgeolekut, turvalisust käsitlema pikemaajaliselt ja esitama küsimuse, et miks sellised fenomenid üleüldse olemas on jah, ohte ennetada, see on muidugi hea mõte, aga sa saab, seda saab teha ikkagi läbi demokraatia tugevdamise ning põhiõiguste tugevdamise. Te räägite ka Euroopa Liidu välistest ohtudest, kuid te ei räägi Euroopa Liidu sees järjest tugevnevast ekstremismist, ekstremistlikke jõude on ju nii siin Euroopa Parlamendis, rahvusparlamentides kui ka laiemalt, nii et mida te sellega plaanite ette võtta? ja te rääkisite siis äärmuslaste deradikaliseerimisest, aga mida te ütlete paremäärmuslaste kohta? härra Orban näiteks, kes tundub küll edendavat üsnagi paremäärmuslikke ideid, kuid ometigi juhib demokraatlikku režiimi, nii et tahaksin teie arvamust selle kohta ning ühtlasi ka naistevastase vägivalla kohta. aitäh ja proua Fajo! tänan! ma kuulasin täna ettekannet väga tähelepanelikult ning lugesin seda dokumenti juba ka varem ise ning olen pidanud aru komisjoniga. jah, tõepoolest see Euroopa ülene julgeolekustrateegia on küll hea samm edasi, aga sellega ei minda ikkagi piisavalt kaugele, eriti mis puudutab just äh, terrorismi juuri. siin räägitakse sellest, kuidas tuleks paremini ellu rakendada olemasolevat julgeolekuraamistikku ja jah, koostöö toimib, me teame, aga samal ajal tahetakse räägida nutikatest piiridest, broneeringu äh, infosüsteemist, ühtlasi rändealasest tegevuskavast ja nendes küsimustes olen ma eelkõnelenuga täiesti nõus. tundub, et julgeolekumeetmed ikkagi jäävad võitjaks põhiõiguste üle. siin räägitakse väga vähe radikaliseerumisest Euroopa Liidu sees. on ju palju noori, kellel on Euroopa Liidu pass ning kes otsustavad minna Iraaki või Süüriasse võitlema nii et äh, see näitab, et me peame tegelema rohkem ka sotsiaalsete väljakutsetega Euroopa Liidus ning meil peab olema strateegia selleks, et kui nad siis nüüd pettuvad selles võitluses ning tahavad Euroopa Liitu tagasi pöörduda, siis oleks meile neile midagi ka pakkuda. Nad äh, tuleb ühiskonda kaasata, see on ka tööhõive küsimus, nii et jah, tegemist on äh, küll uue fenomeniga Euroopas, kuid meil oleks vaja kõikehõlmavat julgeolekustrateegiat, mis ka selle küsimusega arvestab, kuid siin on komisjon läbi kukkunud. ühtlasi näiteks, mis puudutab äh, vanema äh, luba alaealistele või ka näiteks ähm, kinnipidamisasutuste tingimuste parandamine, te mainisite ka terrorismi rahastamist, tundub, et komisjon äh, väljendub siin üsna nõrgalt, me peaksime ikkagi väga julgelt rääkima äh, rahastamis, rahastamise katkestamisest näiteks Saudi Araabia või Katari kaudu äh, terroristidele. nii et me peame tegema koostööd siin laiemalt, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid rahvusvahelisel areenil ning kõikide kolmandate riikidega, nii et mitte ainult Euroopa Liidu sisesed küsimused. <clears throat> proua Kinnitši, aitäh tahaksin tänada komisjoni esindajat äh, selle eest, et äh, te väga põhjalikult äh, selgitasite Euroopa julgeoleku tegevuskava. siinkohal hindan väga strateegilist nägemust ja seda, et väga selged prioriteedid on välja töötatud selleks, et tõhusalt tegutseda ning et kinni pidada muidugi ka põhiõigustest ja võidelda seda tehes siis organiseeritud kuritegevuse, küberkuritegevuse ning terrorismi vastu tegemist on äh, väga tõsiste ohtudega Euroopa Liidu liikmesriikidele ja mina isiklikult äh, võin ütelda, et äh, nõustun sellega, et rõhku pannakse just sellele, et enne kui uusi meetmeid heaks kiidetakse, üritatakse paremini ära kasutada juba olemasolevad vahendid ning üritatakse parandada teabevahetust liikmesriikide ning Euroopa Liidu ametite vahel ning et seeläbi, ning samuti, et üritatakse sise- ja välisjulgeoleku küsimused omavahel sidu-, siduda, ma arvan, et siin on päris palju tööd vaja veel ära teha. lisaks sellele ma olen väga rahul sellega, et kolme prioriteedi hulka on arvatud samuti võitlus äh, organiseeritud kuritegevuse vastu, tegemist on piiriülese kuritegevusega tõenäoliselt paljudes riikides, seda niivõrd ei äh, tajuta, aga mõningates liikmesriikides on see väga aktuaalne teema, nagu minu koduriigis, ning äh, meil on tõesti vaja Euroopa tasandil siin reageeringut. tegevuskavas samuti äh, räägitakse igati põhjendatult sellest, et äh, selline kuritegus on seotud samuti erinevate sotsiaalsete äh, aspektidega ning äh, muidugi organiseeritud kuritegevus mõjutab ka liikmesriikide majandust, nii et meil on vaja ka siin heidutavaid meetmeid, nii et selles osas ka samuti tervitan seda ettekannet. tahaksin küsida veel kas komisjonil oleks võimalik sellel aastal juba ennetada äh, seda, mis hakkab saama äh, varade arestimisega mitte süüdimõistmise puhul ja selle kohta viiakse siis läbi äh, teostatavusuuring, nagu me kuulsime, kui me tahaksime natukene rohkem teavet selle kohta ja kas te arvate, et sellest oleks Ehm, veelgi enam kasu äh, kriminaal- äh,, organiseeritud kuritegevuse vastu võitlusele, aitäh. Thank you, Mrs President uh.... suur aitäh. mina tahaksin tänada komisjoni selle ettekande eest ja jah, tegemist on kindlasti hea sammuga õiges suunas, kuid sellest ei piisa, nagu ka öeldud on ilmselge, et julgeoleku küsimused äh, muutuvad järjest euroopalikumaks nii-öelda, need ei ole enam mitte liikmesriikide omad, aga nii ei liikmesriikide ega ka Euroopa Liidu tasandil ei ole meil head järelevalvemehhanismi, et siis äh, ohte jälgida nii et tuleks analüüsida koos nii Euroopa Liidu siseseid kui väliseid ohte. me elame ju täiesti uues keskkonnas, meil on siin ISISe ja teised islamistlikud võitlejad teiselt poolt, aga Venemaa ja nad kasutavad nii-öelda pehmet võimu selleks, et astuda edasi vägagi konkreetseid samme, nii et nad teevad noortele ajupesu ja nii edasi nii et me peame ikkagi siin ju silmad lahti tegema, julgeolekuohud on täiesti tõelised nüüd aga, mis on need hübriidohud, mis need on? eelkõige ikkagi et vähemused ei ole mitte ohuks, nii et need ohud tulevad nii Euroopa Liidu seest kui ka Euroopa Liidust väljaspoolt, nii et sellisest analüüsist on puudu äh, nii et paremini tuleks kombineerida siis just nimelt äh, nende hübriidohtude analüüsis neid sisemisi ja väliseid faktoreid. Äh, suur aitäh teile, proua Lauristin! suur tänu, proua esimees, nagu kolleegid juba ütlesid, siis ka mina olen nõus et see Euroopa Liidu tegevuskava kujutab endast edasi sammu e, tõelise Euroopa julgeolekuruumi ülesehitamiseks, aga jah, ka minul tekib küsimus, kas kõik liikmesriigid on ikkagi valmis sellises strateegias üleüldse osalema. nüüd e, me peame tegelema terrorismi tegelike põhjustega ja ka Euroopa Liidu kodanikega, kes e, on läinud võitlema Iraaki või mujale ja osad nendest inimestest tahavad Euroopa Liitu ehk siis oma koju tagasi pöörduda nii et kas selle üle on ka komisjonis mõeldud ning ka liikmesriikides, et kuidas tuvastada sellised inimesed ja kuidas võimaldada neil taas integreeruda Euroopa Liidu äh, ühiskonda, kui palju selliseid inimesi on, paljud neist on alaealised ja nii edasi nüüd veel üks minupoolne kommentaar siin, jah, täiesti õigustatult räägitakse sellest, et Euroopa Liidu võitlemine, Euroopa Liidu poolne võitlus ekstremismi vastu ei tohi tekitada siin stigmat ühe konkreetse e, rühma vastu. eelmisel nädalal Strasbourgis aga me nägime, kuidas islam ja terrorism aetakse omavahel ikka täiesti segi nii et me ei räägi mitte siin sellest, kuidas usk viib inimesed radikaliseerumiseni, vaid äh, sellest, kuidas usku kasutatakse ühe konkreetse äh, kuritegeliku idee ellurakendamiseks. võitlejad ei ole tihtipeale mitte usklikud ja ei tohi seda kõike segamini ajada, nii et need juured on hoopis kuskil mujal ja lõpetuseks, mul on veel siin kümme sekundit rääkida ja ma, kui me räägime siin segamini ajamiseks, siis ma sooviksin, et äh, siin Euroopa Parlamendis ei aetaks segamini Ameerika Ühendriikide Patriot Acti selle äh, seadusettepanekuga, mis on arutelul praegu Prantsusmaal, aitäh. härra Raada, palun. suur aitäh, proua esimees. tahaksin tänada komisjoni detailse tegevuskava tutvustamise eest minu arvates on see tegevuskava võimalik täielikult ellu rakendada, siin arvestatakse Euroopa Liidu pädevustega, see vaatab tulevikku ning seda on võimalik kohandada ka pidevalt aset leidvatele äh, muutustele. nüüd, äh, mis puudutab äh, rahastamist, ja ma suhtun väga positiivselt sellesse, et tegevusega keskendutakse ka rahapesu ning terrorismi rahastamise vastasele võitlusele. milliseid meetmeid te arestimise all täpselt silmas peate ning mida on komisjonil plaanis konkreetselt teha? strateegias mainitakse ka korruptsioonivastasest võitlusest ja sellest, et selleks on vaja terviklikku lähenemist. kas komisjonil on äh, plaanis töötada välja strateegia ka korruptsioonivastaseks võitluseks Euroopa Liidu äh, üleselt ja äh, kas on valmis, olete valmis ka teema ülevaate, tegema ülevaate iga-aastaselt korruptsioonivastasest võitlusest. tegemist on väga olulise teemaga Bulgaaria jaoks. ma räägin siis sellest, et äh, millised meetmed on komisjonil kavas koostöös Türgiga selleks, et võidelda inimkaubitsejate tegevuse vastu nende rändajate toomises Euroopa Liitu? proua Fineli. suur aitäh! tahaksin öelda ka komisjoni ja pean ütlema, et olen natukene hämmingus, vaadates seda, kuidas kasutatakse sisejulgeoleku põhimõtet ja ma olen hämmingus sellepärast, et ma ei saa päris hästi aru. mida komisjon siin täpselt plaanib teha? vist dokumentides räägitakse erinevatest meetmetest, koostööst, ühisest järelevalvest, uutest rahalistest vahenditest ja nii edasi. aga iga kord, kui komisjon seisab äh, parlamendisaadikute kodanike küsimuste ees ja kui ta peab vastama üksikute liikmesriikide käitumise kohta ja aru andma ja siin räägin sellest, mis toimub näiteks Saksamaal. ja siin räägin samuti äh, sellest, mis Prantsusmaal selle patriotaktiga toimub. kui neist asjadest räägitakse, siis komisjoni vastus on alati sama. meie ei sekku, see kõik käib liikmesriikide pädevuse alla, puudutab liikmesriikide suveräänsust. ma saan väga hästi aru sellest, et see on lepingutes sees, aga tegemist on ju üha suuremate ebakõladega, sellepärast et me räägime sellest, et tuleb samaväärselt äh, kohelda kuritegevust, terrorismi, ebaseaduslikku sisserännet ja sellega seoses komisjon ju tegelikult võtab endale pädevusi selles valdkonnas. ning äh, samuti äh, kas saaksite veel kommenteerida põhiõigustest kinnipidamist? veel, koostöö kolmandate riikidega ja koostöö Türgiga. ja seda, mis puudutab äh, võitlust äh, radikaliseerumise ja terrorismi vastu. kas siin on mul palju küsimärke, kas saaksite sellel pikemalt peatuda, aitäh? Äh, Spinelli, well, mis suur aitäh! Teile on nüüd väga palju küsimusi, kommentaare, palun üritage siis neile vastata nii hästi, kui suudate, teil on umbes neliteist minutit aega. suur aitäh, proua esimees. tahaksin kõigepealt äh, tänada paljusid teist, kes te suhtusite julgustavalt äh, meie töös, et tegemist on tegevuskava näol hea sammuga edasi. jah, me oleme jõudnud uude faasi Euroopa Liidu töö hindamises, arvestades Lissaboni lepinguga nii et see rakendamine lõppes ju tegelikult alles esimesel detsembril eelmisel aastal, nüüd jah, loomulikult siin on küsimusi. paljud teid soovisid täpsustusi, selgitusi rakendamise kohta. nüüd räägime siis tegevuskava tegevuste rakendamisest, see on loomulikult meie peamiseks prioriteediks, tegevuskava täielik ellurakendamine sõltub kõikide asjasse puutuvate poolte tegevusest, muuhulgas ka liikmesriikidest nüüd pärast seda, kui loodetavasti saame Euroopa Parlamendi ning äh, nõukogu toetuse tegevuskavale, tuleme me välja teekaardiga ja teekaardis on sees juba kõik tegevused, äh, mis tulenevad otseselt tegevuskavast ning ühtlasi ka need, mida soovivad lisada nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu. lõppkokkuvõttes on siis võimalik paremini äh, jälgida seda, kuidas tegevuskava ning ka teisi järgmise viie aasta jooksul ellu rakendatavaid tegevusi tegelikult ka on praktikas rakendatud. loodetavasti siis on meil võimalik mandaadi lõpus öelda, et jah, tegevuskava on ellu rakendatud, nagu härra Voss ka ütles kas tekstis on piisavalt paindlikkust, jah, meie arvates küll ja see on meie jaoks prioriteediks, meil on ju piiratud vahendeid äh, kuid me suudame midagi ka päriselt ära teha. ma olen täiesti nõus proua Sippeli äh, punktiga ettevaatuse kohta tehti üleskutseid selle jaoks, et see tegevuskavaga välja tulla juba kaheksandal mail, kuid, kaheksandal jaanuaril, vabandust, kuid me ootasime aprillikuuni selleks, et lahendada mõned prioriteetsed küsimused nüüd äh, hindamine. komisjon avaldab, äh, avaldas eelmise tegevuskava kohta kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolmteist, äh, neliteist siis kolm erinevat hindamisraportit ja seal me räägime erinevate tegevuste ellurakendamisest ning ühtlasi nende mõjust. ilmselt oleks hea nende raportite juurde tagasi tulla ja vaadata siis, mida me tegime ära juba enne seda, kui me töötasime välja uue tegevuskava. nüüd võtmenäitaja. rakendamise hindamiseks peab ju olema ka e, teatud näitaja. näiteks ähm, suurenenud äh, SIS-süsteemi kasutamine, Europolist, Europoli süsteemist tuleva informatsiooni äh, suurem kasutamine, ühiste uurimisrühmade äh, tihedam kasutamine ja nii edasi, need on vaid mõne, mõned näitajad. nüüd julgeolek ja ränne. meie jah, oleme üsna ettevaatlikult sellesse suhtunud ja me ei ole soovinud siduda omavahel äh, kuritegevust ja rännet, kuid ometigi ju rända, sisserändajatega kaubitsemine, inimkaubitsemine põhimõtteliselt on ju ikkagi kuritegelik. ja äh, inimkaubitsemine on ju organiseeritud kuritegevuse üks liike ja sellega peavad tegelema Euroopa Liidu agentuurid, muuhulgas ka Europol, kes on juba alustanud ka konkreetset uu-, konkreetset projekti siis koostöös liikmesriikidega Job Mare selle kohta. nii et siin ei ole otsest seost rände ja kuritegevuse vastu. nüüd proua Intvelt, vastutus ning järelevalve ja siin ei ole mingisuguseid äh, uusi pädevusi, mis lähevad luureagentuuridele kuidagi selle tegevuskava läbi. Europol jätkab oma tegevust olemasoleva mandaadi raames, Europol ei tegele luureandmetega, küll aga erinevate teistsuguste kuritegevust puudutavate andmetega, mis on edastatud Europolile liikmesriikide poolt äh, ja liikmesriigid tegelikult soovita, soovivad sellist Europoli rolli suurendamist, ilma et me läheksime siin nüüd juba luureküsimuste juurde. nii et Europoli tegevuse järelevalve toimib edasi täpselt samamoodi nagu siiamaani ning loodame, et Europoli määrus jõustub juba peagi ning siis on ka Euroopa Parlamendi poolne järelevalve seal oluliselt ähm, laiem, eriti just siis, mis puudutab terrorismivastast võitlust. proua Sargentini, te rääkisite ähm, seaduslikust rändest, jah, me oleme täiesti nõus, president Juncker rääkis ka eelmine nädal sellest, et äh, seaduslik ränne äh, moodu-, moodustab kindlasti ühe neljast ähm, aluse põhimõttest järgmisel aastal Ähm, avaldatavast ähm, rände tegevuskavast. nüüd äh, te rääkisite radikaliseerumisest ja te olete saanud, äh, siin on käinud ka radikaliseerumise vastase võitluse võrgustiku äh, president ja tegelikult see on otseselt seotud ka vanglate küsimusega ning vastuseks proua Fajonile siin on plaanis juba teha koostööd Europriisiga mis on Euroopa vanglate ühendust ning kutsutakse kokku ka kõrgetasemeline konverents sel sügisel, et rääkida just nimelt inimeste radikaliseerumisest äh, vanglates. aga loomulikult siis, kui see on juba toimunud, saame sellest rääkida juba täpsemalt proua Sargentini teisele küsimusele vastuseks äh, hindamiskomisjon kogunes eelmisel nädalal ning me oleme jõudnud siis Euroopa Komisjoni siseselt peaaegu selle lõpuni. nüüd äh, proua Genici rääkis äh, organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse suuremast nähtavusest ja selle kohta ma praegu paraku rohkem öelda ei saa öelda, et krimin-, et ähm, organiseeritud kuritegelikud organisatsioonid on igal pool ja mitte ainult mõnes riigis. sellevastane võitlus ongi meie üks peamisi prioriteete. meie töö organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses peab olema nähtavam ning loodetavasti siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses kiidetakse heaks ka sellekohane dokument nüüd äh, liikmesriikide osalemine, jah, tegemist on ju siis nii-öelda jagatud äh, tegevuskavaga me kutsume loomulikult liikmesriiki üles üleminekuperioodi lõpuks täielikult ellu rakendada see tegevuskava ning ühtlasi soovime komisjonile anda piisavalt eh, vabad käed, ehk et siis liikmesriikidelt uurida, kui kaugele nad rakendamisega jõudnud on, seda selleks, et tagada tegevuskava ellurakendamine. proua esimees, loodetavasti ma nüüd olen hästi ära kasutanud oma aja, nüüd proua Lauristin, ohud, jah, me loomulikult hoiame sellel silma peal, me teame, et me peame vaatama siin siseriiklikust kaitse piiride kaitse ja nii edasi, see on ka proua Mogherini strateegilise läbivaatamise all praegu ning samuti härra Panier rakkerühm sellega tegeleb ning komisjon tuleb selle küsimuse juurde samuti tagasi, suur aitäh tähelepanu eest ning küsimuste eest! suur aitäh vastuste eest! me vist lõpetasime nüüd õigeaegselt meil tuleb selle teema kohta ka resolutsioon. suur aitäh veel kord ja kindlasti jätkuvad meie arutelud selle teema ümber ka edaspidi. nüüd järgmine päevakorrapunkt, Euroopa õigusalase koostöö võrgustik. nii et Euroopa õigusalase koostöö edendamine, eriti just kriminaalõiguse valdkonnas, lihtsustades otsest koostööd õiguskaitseorganite vahel. meil on täna siin ka eh, külaline ja kutsuksin siia ka eh, meie tänase külalise, kelleks on Ola Lõhkren, uus Euroopa õigusalase koostöövõrgustiku sekretär, palun. Colleagues, please take your seats. kallid kolleegid, palun võtke istet ja üritage vähemasti jätkata siis oma vestlustega ikkagi juba ukse taga. härra Lõhkren, nii et te olete siis Euroopa õigusalase koostöövõrgustiku uus sekretär, tere tulemast ja täna tutvustate meile võrgustiku iga-aastast raportit aastateks kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist ja annate meile võrgustiku töö kohta ajakohustatud informatsiooni. Do you, do you have everything needed? So Mr Lõhgren, the floor is yours. Thank you, madam chairman. aitäh ja tere hommikust, lugupeetud äh, komisjoni liikmed. tahaksin tänada teid selle eest, et annate mulle võimaluse tutvustada teile Euroopa justiitskoostöö võrgustiku kriminaalküsimustes. minu teada esimest korda on kutsutud siia meie sekretäriaat selleks, et tutvustada võrgustiku tegevust parlamendi liikmetele ja minu jaoks on tegemist suure auga siin viibuda. see võimalus tekkis, kuna me esitasime teise raporti võrgustiku tegevuse kohta aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist. raporti heakskiitmisest on päris palju aega mööda läinud ning eh, sekretäriat eh, töötab juba kolmanda raporti kallal, mis ilmselgelt katab aastaid kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat viisteist. seega läheksin natukene kaugemale lihtsalt kaks tuhat üksteist, kaksteist raporti tutvustamisest ja tahaksin rääkida natukene laiemalt võrgustiku tegevusest justiitskoostöö hõlbustamise vallas kriminaalküsimustes. kuna ma hiljuti äh, sain sekretäriaadiks esimesel septembril kaks tuhat neliteist, siis tahaksin ma samuti kasutada võimalust ja rääkida natukene oma mõtetest seoses tulevaste arengutega. olin varem prokuröriks Rootsis ja ka Stockholmi rahvusvahelise prokuröride üksuse esimeheks kümme aastat. samuti kaks tuhat viis äh, kuni äh, siis äh, Haagis ametisse asumiseni, asumiseni olin kontaktisik. olin samuti Jüri Hästi liige Rootsi poolt kaks tuhat kaks kuni kaks tuhat viis ja tahaksin rääkida natukene lähemal siis äh, võrgustikust. see loodi aastal äh, üheksakümmend kaheksa. ja tegemist oli esimese rahvusvahelise koostöömehhanismiga Euroopa Liidus. ning kümme aastat hiljem selle õiguslikku alust tugevdati nõukogu otsusega detsembris kaks tuhat kaheksa EJTN-i e otsus oli see siis ja uus Eurojusti määrus ning Euroopa prokuratuuri loomine mingeid muudatusi õiguslikku alusesse EJTN-i jaoks sisse ei vii. kahe tuhande kaheksanda aasta otsus EJTN-i kohta jääb samaks ja Eurojusti sätted, mis puudutavad EÜTN-i, eh, ei muutu peale väiksemate eh, muudatuste uues Eurojusti määruses. see võrgustik eh, koosneb kontaktpunktidest, prokuröridest, kohtunikest, keskasutustest, ametnikest, kellel on põhjalikud teadmised ja kogemused justiitskoostöö valdkonnas ametisse on nad nimetatud liikmesriikide poolt vastavalt oma õigus- ja põhiseadusliku süsteemi ja traditsioonidega. võrgustiku eesmärgiks on lihtsustada justiitskoostööd ning äh, aidata luua otsekontakte kohalike kohtuametitega. üheks peamiseks äh, võrgustiku vahendiks on kontaktpunktid ja see võimaldab üle saada keelebarjääridest mis kohtuvõimude vahel eksisteerivad erinevates liikmesriikides. kontaktpunktid äh, pakuvad praktikutele õigusalast teavet ning äh, koostöövõimalusi, tegemist võib olla traditsioonilise vastastikuse abiga või siis ükskõik millise muu instrumendi, millega kasutatakse vastastikuse tunnustamise põhimõttel, nagu näiteks Euroopa Liidu äh, vahistamismäärus. meil on võimalik tulemusi saavutada väikeste kuludega. meie eelarve aastas on ligi viissada tuhat eurot ja siia alla käib ka meie veebilehekülje töös hoidmine selle eelarvega läbi oma kontaktpunktidega kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis eh, suudab pakkuda abi enamale kui, eh, enama kui seitsme tuhande justiitskoostöö juhtumi puhul iga aasta. võrgustiku tegevust hinnati positiivselt Eurojusti ja võrgu äh,, eh, EJTN-i äh, Äh, hindamise käigus äh, tehti ka mõningaid soovitusi, mille juurde tuleksin hiljem tagasi. meie sekretäriaat, mille eesotsas ma olen, on EÜTN-i halduskoguks, eks sekretäriaadi eesmärgiks on äh, aidata Euroopa Liidu eesistujal korraldada koosolekuid ning töökava lisaks sellele tegeleme EÜTN-i veebilehega ning elektrooniliste vahendite korrashoiuga. Eh, mis on mõeldud eh, praktikutele rahvusvahelise koostöö valdkonnas. aruandluskohustus. see tuleneb EOTN-i otsusest artikkel kolmteist otsuses ütleb, et iga kahe aasta tagant, alates kahe tuhande kaheksandast aastast, Euroopa justiitsvõrgustik peab aru andma Euroopa Parlamendi Nõukogule komisjonile oma tegevuste ning juhtimiskohta. Euroopa justiitsvõrgustik võib selles aruandes äh, rääkida äh, erinevatest kriminaalpoliitika probleemidest Euroopa Liidus, välja äh, tuua siis seda, millega võrgustik on tegelenud. samuti me võime rääkida äh, kriminaalkoostöö paranemisest. tahaksin mainida mõningaid eriti huvitavaid valdkondi kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist äh, raportist. igapäevane kontaktpunktide tegevus, tegemist on siis kontaktpunktidega, mis lihtsustavad meie koostööd ning kokku kahe tuhande üheteistkümnenda, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jooksul äh, pakkusid kontaktpunktid abi enamal kui viieteistkümnel tuhandel justiitskoostöö juhtumil. Nende viieteist tuhande juhtumi puhul ligi seitse tuhat kaheksasada puudutasid vastastikust äh, õigusabi ning üle kolme tuhande juhtumi, üle kolme tuhande kolmesaja juhtumi puudutasid Euroopa Liidu vahistamismäärust ma ei hakka detailidesse laskuma, aga kui tahate statistikaga tutvuda, siis saate kontaktpunktide kohta käiva leida raportist endast. üheks olulisemaks tegevuseks äh, on äh, meie iga-aastaste koosolekute korraldamine, kolm täiskogu toimub, äh, kaks neist Äh, siis Euroopa Liidu Nõukogu äh, eesistuja osalusel ning kaks tuhat üksteist äh, täiskogudel liikmesriikides toimusid Ungaris, Poolas, Taanis, Küprosel. täiskogud on väga olulised kontaktpunktide jaoks, nad saa-, õpivad üksteist paremini tundma ning loovad usaldusliku õhkkonna tegemist on ka arutelufoorumiga, kus räägitakse justiitskoostööst ning võetakse vastu otsuseid. lisaks sellele iga aasta kontaktpunktid korraldavad veel ka liikmesriikide siseseid ning regionaalseid koosolekuid ning saavad selleks toetust võrgustiku eelarvest. liikmesriigi sisesed kohtumised on äh, piiratud äh, ainult ühe liikmesriigi kontaktpunktidega, siis regionaalsetel koosolekutel saavad osaleda mitmed liikmesriigid äh, kõnealusest piirkonnast. nii regionaalsed kui liikmesriigi koosolekud näitavad, et need lisavad lisaväärtust äh, võrgustiku toimumisel. seal on võimalus võrgustumiseks, teadlikkuse tõstmiseks ning äh, Äh, regionaalsete liikmesriikide jaoks oluliste teemade käsitlemiseks. kaks tuhat kaks, üksteist, kaksteist korraldati neid Hispaanias, Hollandis, Belgias, Soomes, Rumeenias ja Ühendkuningriigis. ja need olid siis liikmesriikide koosolekud ja regionaalsed koos-, korraldasid Soome, kaks korda Austria, Saksamaa, Rumeenia ning Eesti. EJTN-i veebileht on äh, praktikute jaoks teabeallikaks Euroopa Liidus ja mujalgi, see puudutab siis justiitskoostööd üldiselt ning EÜTN-i tööd täpsemalt. veebilehel on teave, eh, mis puudutab olulisi teemasid, kontaktpunktide andmeid, nende detailsed andmed on ära toodud ning samuti on eh, teave koosolekute kohta. veebilehekülg samuti sisaldab erinevaid EÜTN-i vahendeid, mis on mõeldud praktikute abistamiseks nende igapäevases tegevuseks tegevuses kriminaalkoostöö vallas. kõige kasutatavamad vahendid veebilehel on, on justiitsatlas ja justiitsraamatukogu. Äh, atlas pakub teavet selle kohta, kuhu saata taotlused justiitskoostöö jaoks. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tehti suuri muudatusi Atlasesse, see mm, muudeti kasutajasõbralikumaks üldiselt. nüüd äh, praktikud võivad leida sealt äh, näiteks kontaktandmeid nende, selle kohta, kuhu saada äh, teabetaotlusi äh, näiteks vahistamismääruse kohta ja nii edasi. justiitsraamatukogu loodi kaks tuhat üksteist nõukogu soovil, äh, seda soovi avaldati järeldustes Luksemburgis oktoobris kaks tuhat kümme, raamatukogu sisaldab andmebaasi rahvusvaheliste instrumentide kohta justiitskoostöö valdkonnas, sisaldab samuti erinevate instrumentide ellurakendamise kohta liikmesriikides ning samuti on seal infot Euroopa Liidu raamotsuste ko-, otsuste kohta ning teavituste kohta liikmesriikide poolt äh, erinevates valdkondades. seda atlast hinnatakse väga. koos ERA-ga Euroopa sead-, õigusakadeemiaga tehakse ka koostööd ning korraldati keelekoolitusi kontaktpunktidele. kontaktpunktis said koolitust inglise keeles, justiitskoostöö valdkonnas ning justiitssüsteemide kohta Euroopa Liidus. kahe tuhande üheteistkümnenda, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jooksul EÜTN on arendanud edasi oma suhteid teiste justiitsvõrgustikega maailmas nagu Ibero-Ameerika äh, rahvusvaheline õigusalase koostöövõrgustik äh, IBERED, samuti Kagu-Euroopa prokuröride nõustava koguga CEPAC-iga ning äh, Commonwealthi võrgustiku ning nende kontaktisikutega CNSP-ga. mis puudutab justiitskoostöö äh, parandamist kriminaalküsimustes, siis Ähm, see punkt on iga täiskogu päevakorras, kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist keskenduti eraasja, eeskõige vahistamismäärusele, ühistele uurimismeeskondadele ning menetlusõigustele, samuti koostöö tugevdamisele teiste võrgust-, võrgustikega. mis puudutab vahistamismäärust, siis üheks äh, olulisemaks aspektiks oli see, et tuleb proportsionaalsuskontroll läbi viia enne, kui vahistamisväärus väljastatakse. nüüd vaadates tulevikku, ees seisvad äh, väljakutsed ja tulevased arengud. nagu ma ütlesin, siis äh, alustasin äh, esimesel detsembril kaks tuhat neliteist tööd sekretärina ja minu eesmärgiks on edasi viia EÜTN-i tegevust on mitmeid valdkondi siin, mida ma tahaksin mainida. esmalt sekretäri äh, EÜTN-i kontaktpunktide toimimine. sekretäriaat saab pidevalt teavet selle kohta, kuivõrd oluline roll tegelikult on EÜTN-il rahvusvahelises õigusalases koostöös, aga ma usun, et võrgustiku äh, tegevust saab veelgi parandada. on esmatähtis, et meie kontaktpunktid vastaksid, kui nende poole taotlustega pöördutaks ning et nad vastaksid äh, õigeaegselt. seega on äh, huvitav vaadelda, mil määral kontaktpunktid tegelikult suudavad täita oma kohustusi. Äh, sellepärast, et lisaks sellele on neil ka siseriiklikud kohustused. sekretäriaadi toimimine on veel üks oluline valdkond. sekretäriaadil on võtmetähtsusega roll EÜTN-i toimimisel ja arengus. sekretäriaat on äh, võrgustik institutsionaalseks mäluks ning peab tagama EÜTN-is äh, aset leidva töö jätkumise. minu eesmärgiks on parandada veelgi enam sekretäriaadi toimimist. veebilehekülg, ka seda saab parandada. EÜTN äh, astus suure sammu tulles välja mõni kuud tagasi uue justiitsatlasega. see atlas sisaldab nüüd kõiki raamotsuseid vastastikuse äh, tunnustamise instrumendi raames, muuhulgas külmutamine, arestimine, järelevalve äh, määrus ja nii edasi. aga isegi rohkem infot saab veebilehel üles panna ning äh, kõike seda ka päevakajalisena hoida e-portaali üleviimine, meie veebilehe e-õiguse portaali üleviimine omab oma tagajärgi. meid on abistanud siin mitmed erinevad kontaktpunktid ja me teeme tihedat koostööd siin ka komisjoni ning nõukoguga e-õiguse töörühmas. veel üks oluline valdkond on äh, suhted äh, EÜTN-i ja Eurojusti vahel ETN ja Euro eest äh, omavad oma, igaüks oma roll ja pädevusi, on oluline, et mõlemad nad töötaksid ja tegutseksid just oma pädevusvaldkonnas. põhimõtteliselt Euro eest ei tohiks tegeleda nende taotlustega, millega suudab toime tulla EÜTN ja EÜTN ei tohiks koordineerida neid juhtumeid, kus Euro just äh, sellega kõige paremini toime saaks tulla. see on siis meie peamiseks põhimõtteks EJTN ja Eurojust on koos koostanud dokumendi, kus on ära toodud mõlema kohustused ning pädevused. see dokument on tõlgitud samuti kõikidesse Euroopa Liidu keeltesse ning äh, seda saab, äh, sellega saab tutvuda ka liikmesriikides. tegemist on ühise EÜTN Eurosti projektiga ja eesmärgiks on siis õigesti kasutada olemasolevaid vahendeid jätkutööna võiks näiteks äh, plaanida arutelusid äh, taotluste käsitlemise kohta äh, EÜTN-is ja Eurojustis ja vaadata, kuidas see praktikas toimub. suhete arendamine kolmandate riikidega ning nende justiitsvõrgustikega samuti jätkub kontaktpunktid peavad omama kiiret lihtsat juurdepääsu kohtuvõrgudele ka väljaspool Euroopa Liitu. näiteks äh, tooksin järgmise, hiljuti alustasime koostööd Lääne-Balkani prokuröride võrgustikuga. IPA kaks tuhat neliteist projekt, mida rahastab komisjon. EITN loodab seeläbi luua kanaleid EJN-i kontaktpunktide ning siis äh, Lääne-Balkani riikide prokuröride võrgustiku kontaktpunktide vahel ja me tahame, et need kontaktid oleksid siis otsesed ning äh, mitteametlikud. paar sõna ka kuuenda vastastikuse hindamise vooru kohta. kuues voor äh, hindamises on oluliseks lähtepunktiks äh, meie tegevuse tulevasel parandamisel. sekretäriaat koos äh, EÜTN-i sisetöörühmaga äh, teeb jätkutööd ning tegeleb EÜTN-ile suunatud soovitustega. kuna on mitmeid valdkondi, mis on seotud ka Eurojustiga kahekümne kaheksandas raportis, siis selle projekti raames teeme me, me muidugi koostööd ka Eurojustiga kokkuvõtteks ütleksin, et on selge, et EÜTN omab olulist rolli justiitskoostöös. see on, tuleb ilmselgelt välja igapäevatöös, praktikute igapäevatöös, kes puutuvad kokku rahvusvaheliste aspektidega kriminaaluurimises ütleksin, et see, see muutub veelgi olulisemaks Eurojusti tugevdamisel ning äh, Euroopa prokuratuuri loomisega seoses ka. väga oluline on, et me saaksime abistada praktikuid äh, oma igapäevatöös äh, ning seda siis just piiriüleste rahvuslike juhtumite puhul. EÜTN-i toimimine põhineb suuresti tema sekretäriaadi heal toimimisel, nagu ma ütlesin ennist, on minu üheks eesmärgiks siin tööd jätkata. jällegi tahaksin teid tänada selle eest, et palusite mind siia rääkima Euroopa justiitsvõrgustikust. oluline on, et Euroopa Liidu Parlament oleks kursis meie tegevusega ja minu jaoks kindlasti on suureks heameeleks tulla siia tagasi ja tutvustada teile ka järgmist raportit, mis katab aastaid kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist. niipea, kui see on lõpetatud ja tahaksin teid siinkohal tähelepanu eest tänada ja vastan hea meelega kõikidele küsimustele, mis veel võisid tekkida meie töö kohta, aitäh! Thank you very much, Mr Lõvgren uh,. I have uh... suur tänu, kolleegid uh,! härra Kivintsi tahaks küsida küsimuse. suur aitäh, ma tahaksin tänada komisjoni esindajat uh, selle eest, et uh, selgitasite meile, milles seisnes uh, raport ja nii tsiviil- kui kriminaalküsimustes. ma arvan, et on väga oluline see, et toimiks koostöö erinevate justiitsametite vahel. aga ka seoses Euroopa äh, julgeoleku äh, tegevuskavaga siis äh, kriminaalvaldkonnas liikmesriikide justiitsasutused võiksid rohkem kasutada ära olemasolevaid vahendeid, muuhulgas vahistamismäärust ning samuti arestimist ning külmutamismäärust. Neil vahenditel on oluline roll piirides kuritegevuse vastases võitluses, aga tihtilugu süstemaatiliselt selliseid vahendeid veel ei kasutata. olgugi, et see on võimalik ja soovitatav. ma usun, et on juba saavutatud päris häid tulemusi, kontaktpunktide vaheline tegevus on tihenenud, aga ma arvan, et on võimalik veelgi olukorda parandada ja seega ma leian, et võib-olla äh, tuleks rohkem väärtustada neid neljasadat kontaktpunkti liikmesriikides, täna juba rääkisite erinevatest algatustest äh, ja mina isiklikult äh, hindan kõike seda, aga rääkisite samuti Eurojustiga eh, suhetest ja ma usun, et see on üheks selliseks eh, valdkonnaks, kus eh, saaksime me edasi areneda ja samuti ära kasutada rohkem Eurojusti veebiportaali. ei, siiski kõneleja vabandab, õiguse portaali. ning samuti sooviksin, et räägiksite natuke rohkem suhetest Eurojustiga ja sellest, kuidas oleks paremini võimalik koordineerida äh, teie tegevust. muidugi tuleb vältida äh, te, ühe, üksteise töö dubleerimist, aga kindlasti oleks võimalik veelgi paremini ära kasutada nii tsiviil kui ka eriti just kriminaalvaldkonnas olemasolevaid võimalusi. ja seda võitlemaks siis piiriülese kuritegevuse vastu. suur aitäh! Thank you, Mrs Kinitši suur tänu. kuna ei ole rohkem kolleege, kes sõna soovivad, siis annan teile kohe sõna tagasi. suur tänu ja suur aitäh, proua Tšeniski, teile eh, sõnavõtu eest. olen täielikult seda meelt, et eh, on väga tähtis, nagu juba ütlesin, et eh, need mehhanismid äh, nii Eurojust kui ka õigusalase koostöövõrgustik töötaksid korralikult. on mitmeid asju, mida saab selles osas ära teha. ma juba mainisin intensiivsemaid kontakte Eurojusti ja sekretäriaadi vahel. Äh, meeles peab pidama, et äh, õigusalase koostöövõrgustiku sekretäriaat äh, oli just ellu kutsutud selle jaoks, et äh, kaks organit töötaksid tihedamalt koos. ja nagu ma ütlesin, üks asi, mille kallal me oleme viimastel aastatel äh, tööd teinud, on selline ühtne andmedokument, mis selgitab, mida need kaks organit teevad. see on üks võimalus, mis sellele läheneda. loomulikult on meil vaja ka Eurojusti ja õigusalase koostöövõrgustiku äh, kolleegidel äh, kuidagi läheneda, teha rohkem koostööd ja ma saan aru niimoodi, et äh, erinevates liikmesriikides töötab see kõik erinevalt, paremat praktikat on vaja jagada meie partneritele. hindamisaruannete kuues ring on praegu käima läinud, kuuendat korda me hindame, kas need organid on korralikult koostööd teinud ja Eurojusti ja õigusalase koostöövõrgustiku koostööd vaatame me ja analüüsime äh, rahvusriigi tasandil. Äh, paneme kokku ka tegevuskava koos Eurojustiga, et äh, mõelda selle peale, kuidas inspireerida teisi riike ja kuidas paremini seda võrgustikku tööle saada. muidugi ei ole see alati kõik mitte liiga lihtne. meil on suuremad ja väiksemad liikmesriigid Euroopa Liidus, nagu me teame, ja suuremate riikide puhul on raskem saada koordineeritud need tegevused. aga riigid näiteks nagu Saksamaa, üsna suur riik on see, aga samas nemad on tulnud välja lahendusega, kus tegevus on koordineeritud väga heal moel ja ma ütleksin, et tegemist on ühe hea näitega, mida me saame ka meie õigusalase koostöövõrgustikus kasutada ja näitena kasutada, kuidas selles osas paremini edasi minna ma loodan, et see oli teile küsimusele vastuseks. suur tänu, ütleb esinaine. suur tänu, et tulite meie juurde, libekomisjoni ette ja et äh, andsite ülevaate õiguslase koostöö võrgustikust. Äh, soovin teile kõike head, head äh, töötegemisvaimu järgnevateks aastateks. head kolleegid, üksteist viisteist peaks algama meie hääletus seega mõned minutid veel teen ettepaneku, et teeme väikse pausi ja siis üksteist viisteist läheme hääletusega edasi. palun vaadake üle, kas hääletuskaart on teil kaasas, sellepärast et hääletus saab olema elektrooniline. üks raport on täielikult ainult elektroonilise hääletamise läbi mm, otsustatav, nii et äh, vaadake, et teil kaart oleks. üksteist viisteist jätkame, siis teeme pausi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

Dear colleagues, I would like to ask you... head kolleegid, palun võtke istet. tundub, et siin on endiselt äh, inimesed jutlemas omavahel, aga palun võtke nüüd istet. I would like to start the vote tahaksin alut-, alustada hääletamisega. võtame siis kõigepealt vähem problemaatilised hääletused ja siis läheme keerukama peale üle. loodan teie koostööle. üks hääletusnimekiri on, kus ma palun, et te hääletate otsekohe kogu aeg elektrooniliselt sellepärast et see aitab tegelikult meil kõigil õiget tulemust kiiremini näha. esiteks siis Horvaatia ühinemine Euroopa Ühenduse ametlike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsioonivastast võitlust. Hüsmenova on raportöör, ei ole muudatusettepanekuid tehtud palun, kuna tegemist on lõpphääletusega, siis teeme kohe elektrooniliselt, hääletamine on alanud. Tanja, please. I wait you. Tanja, ole hea, palun istu, ma ootan, ootan ära. okei okay., so the vote is closed. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. nelikümmend neli poolthäält, üks vastuhäält ja palju õnne raportöörile. edasi. raporti eelnõu, mis puudutab Horvaatia ühinemist kahekümne üheksandal mail kaks tuhat aasta konventsioonidega Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalabi asjades. proua Sippel on raportöör, kas tahate sõna? ei, siis läheme kohe hääletuse juurde elektrooniline hääletus lõppteksti üle, muudatusettepanekuid pole tehtud, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletamine on lõppenud. nelikümmend kuus poolthäält, vastu keegi pole, nii et palju õnne, proua Sippel teile. järgmine raport on proua Wikströmi raport nimega sellise rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamisest vastutav liikmesriik, mille esitab saatjate alaealine. esimene kompromiss, kompromiss number üks, kes on selle poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? muudatusettepanek kümme. poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatus kaks. poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi põhjenduspunktid, muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud, seitse poolt, vastu ei ole selge. muudatusettepanek seitse, palun kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. ja tagasi lükatud edasi muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek, äh, mis on keeleline ja tehniline, ei ole vaja hääletada. nüüd äh, tekst muudetud kujul, palun hääletame, palun elektroonilist hääletust, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud nelikümmend üheksa poolt, kolm vastuhäält. Äh, palju õnne ja tahaksin äh, mandaati läbirääkimisteks nõukoguga ka hääletusele panna, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud viiskümmend poolt ja kolm vastuhäält. palju õnne, proua Vikström ja palju edu teile läbirääkimistel! edasi lähme De Jongi raporti juurde, mis puudutab äh, õigusabi küsimusi õigusabiga äh, Euroopa vahistamismääruse menetluses. nagu mulle öeldi, siis on siin fraktsioonide vahel erisused tugevad ja seetõttu ma tahaksin minna terve protsessi vältel kasutada elektroonilise hääletuse võimalust nii et olge head, lähme niimoodi edasi. meil on kompromissettepanek kõigepealt. To, to this. There is an element. suuline muudatusettepanek on tehtud esimese kompromissi kohta, nii et ma annan proua Tatile sõna, et ta annab teada, milles see seisneb aitäh, mina tahaksin rääkida suulisest muudatusettepanekust, mille esindab, esitab minu fraktsioon Rahvapartei see muudatus on ära toodud samuti hääletusnimekirja lõpus. see puudutab seda, et tuleb piirata direktiivi reguleerimisala äh, vabaduse piiramisele, nagu Euroopa Komisjon ka välja pakkus. miks seda seetõttu? et vastasel juhul äh, ei oleks seda direktiivi võimalik äh, ellu rakendada, see oleks liiga kulukas. nii et me tahame olla realistlikud, me tahame seda õiguslikku abivahendit, aga me tahame Ehm, piirata vabaduse äravõtmist. meie fraktsiooni jaoks on see esmatähtis. Ehm, see tähendab meie jaoks seda, et meil oleks realistlik lähenemine ning ehm, et seda õigust oleks võimalik ellu rakendada. seega me kutsume üles kolleege toetama meie suulist muudatusettepanekut, aitäh! suur tänu, äh, härra De Jong tahaks ka samuti sõna raportöörina Try the other one maybe. katsuge, äkki sa, teine mikrofon töötab. Mrs <laughs> Dati, if you close your one. proua Dati, palun äh, pange oma mikrofon kinni ja siis saab härra De Jong rääkida. oh yeah, great um,. No I think the suurepärane, ma tänan Rahvaparteid ja ma tean, et muudatusettepanek, mis suuliselt tehtud on, on hästi mõeldud, aga see muudab kompromissi vaimu nii nagu see kokku on lepitud, nii et me peame olema oma fraktsiooni poolt selle vastu. proua Sippel, palun. tahtsin lihtsalt öelda sama asja, et me ei ole valmis äh, siin kohaldusala muutma, nii et äh, sotsiaaldemokraadid on selle suulise muudatusettepaneku vastu. proua Vikström, palun. ja meie oleme täpselt samamoodi selle vastu, sest äh, see kohaldusala muutub niivõrd dramaatiliselt, et me ei saa seda muud, lihtsalt muudatust toetada esinaine. siis kompromissettepaneku ilma suulise muudatusettepanekuga hääletame. hääletamine on alanud, elektrooniline hääletus, kompromiss eh, number üks, ilma suulise muudatusettepanekuta. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastuhäält, erapooletuid pole edasi kaheksakümmend seitse muudatusettepanek, kes on selle poolt, palun? vastu? teeme elektrooniliselt, palun. Clear, so the vote is open. hääletamine on nüüd alanud. hääletamine on lõppenud. nelikümmend kolm poolt ja kümme vastuhäält. edasi muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, siin on ka suuline muudatusettepanek. proua Taati, palun. suur aitäh Rahvapartei nimel ja teiste fraktsioonidega kooskõlas tahaksime teha suulise muudatusettepaneku, puudutab kaheksakümne üheksandat, saja kaheksandat, saja kaheteistkümnendat muudatusettepanekut tahaksime asendada osa äh, või teised juriidiliselt siduvad äh, Euroopa Liidu õigusaktid või kõik muud äh, juriidiliselt äh, siduvad instrumendid menetlustagatiste kohta kahtlustaluste laste puhul. palun toetage okay.. Thank you, so I put the... suur tänu. hääletame siis muudatusettepanekut suulise muudatusettepanekuga. hääletamine on alanud. ja lõppenud nelikümmend kolm poolt, kaheksa vastuhäält ja üks erapooletu. edasi muudatusettepanek kakskümmend. hääletamine on alanud või nüüd saate hääletada. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend üks poolthäält, kakskümmend kolm vastuhäält, erapooletuid ei ole. üheksakümmend seitse, hääletamine on alanud. ja lõppenud. viiskümmend neli vastuhäält. edasi üheksakümmend kaheksa hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend poolt, kakskümmend viis vastuhäält, nii et vastu võetud. edasi muudatusettepanek kakskümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud edasi sada kaks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi sada neli, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. sada kaheksa suulise muudatusettepanekuga, nagu öeldud, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud sada kaksteist suulise muudatusettepanekuga hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi sada neliteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. sada kuusteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kolm, hääletamine on alanud lõppenud. vastu võetud. edasi muudatusettepanek kakskümmend neli, hääletus on alanud. nüüd saate hääletada. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud sada kakskümmend kolm, hääletamine on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend neli. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud edasi kompromiss muudatusettepanek number kolm. siin on osade kaupa hääletamist palutud. paneme esimese osa kohe hääletusele, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa. hääletamine on alanud. lõppenud vastu võetud. kompromiss neli. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kuus, osade kaupa jälle hääletust on siit palutud, esimene osa, avan siinkohal hääletuse. hääletamine on lõppenud. kompromiss kuus, esimene osa. hääletamine on lõppenud, see on vastu võetud ja nüüd teine osa, palun. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. Okay, then we go to kompromiss five. kompromiss viis järgnevalt, palun. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi kompromiss seitse, palun. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud kompromiss, muudatusettepanek number kaheksa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. no see on vastu võetud. edasi muudatusettepanek number kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ootame. see on põhjenduspunkti kohta. muudatusettepanek kaks on see. hääletamine on nüüd lõppenud. väga selgelt on see vastu võetud. ja muudatusettepanek number kolm. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek number neli. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Äh, muudatusettepanek number viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud edasi kolmkümmend üheksa hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek number kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend poolt. hääletamine lõppenud ja vastu võetud. seitse ja nelikümmend üks on identsed, hääletamine on nüüd alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kaks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud edasi muudatusettepanek number kaheksa, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksa ja nelikümmend viis on identsed, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. muudatusettepanek kümme, nelikümmend kuus, nelikümmend seitse on kõik identsed. hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud. üksteist hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, mis on üheteistkümnega äh, vastavuses, hääletus on alanud, lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kaks, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud. edasi viiskümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. viiskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek number kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa. hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. viiskümmend üheksa. If it's not adopted mm, -hmm. it's very strange. Okay, then we go to. Äh, kummaline, aga läheme siis edasi. viiskümmend üheksa on vaja hääletada, jah? siis on hääletus alanud, muudatusettepanek viiskümmend üheksa. hääletus on lõppenud hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks vastuhäält, nii et tagasi lükatud igal juhul. kuuskümmend. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. edasi, muudatusepanek kuuskümmend viis, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend kuus, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaks hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kuusteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend kolm. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend viis. hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud seitsekümmend kuus. hääletamine on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. seitseteist. pool äh,, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend seitse hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. kaheksakümmend kaks, hääletamine on alanud, lõppenud. tagasi lükatud. edasi tekst muudetud kujul, palun hääletame, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. ja nüüd peame ka äh, mandaadi äh, läbirääkimiste alustamiseks hääletama, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tehtud, palju õnne! Yes, Mr De Jong. härra De Jong, palun. Äh, lühidalt tahan tänada kõiki variraportööre. see oli väga keeruline ülesanne ja mul on väga hea meel, et lõppkokkuvõttes oli väga tugev enamus äh, poolt, nii et me saame alustada koos läbirääkimisi nõukoguga, aitäh! suur tänu, äh, härra De Jong ja suur tänu, kolleegid, äh, proua Vikström soovib sõna ja tahaksin ka kasutada seda võimalust praegu tänada variraportööre ja kõiki neid, kes on niivõrd suurepäraselt panustanud loodetavasti on möödas aeg, kus me saadame lapsi edasi ja tagasi nagu postipakke ühest liikmesriigist teise. see on Euroopa jaoks võiduks. suur tänu kõigile. suur tänu, ütleb esinaine. head kolleegid. kolleegid, me peame oma koosolekuga edasi minema. tahan öelda teile, et meie järgmine koosoleku osa on järgmine. me jätkame PHS kolmandal korrusel C viiskümmend ruumis koos EKONi komisjoniga ja seal on ka hääletamine, nii et olge head, palun, kell kaksteist saab see seal alguse